ametivõimud on mind informeerinud sellest, et härra Diamano on äh, kaheksateistkümnendast veebruarist kaks tuhat viisteist äh, asendamas proua Alessandra Moretit ja me võtame selle vahetuse teadmiseks ja ma tervitan ka uusi kolleege siin parlamendis ja vastavalt kodukorrale äh, ja parlamendi kodukorrale tohivad nad osaleda meie töös. proua Teresa Rodriguez Rubio on teatanud, et ta astub tagasi äh, saadiku kohalt alates viiendast märtsist. parlament võtab selle teadmiseks ja sellest hetkest on ka meil vakantne saadikukoht vasakpoolsete fraktsioon on palunud äh, ametisse nimetada kaks nende liiget.